ning äh, resolutsiooni hääletatakse homme kell pool kaksteist. nüüd algavad ühe minuti kõned vastavalt artiklile sada viiskümmend. ja anname e-, e-, eelistuse neile saadikutele, kes viimase, e-, viimasel täiskogul sõna ei saanud ning üheks minutiks saab sõna härra Ungureanu. ma tänan, härra president, neljandal veebruaril kaks tuhat kümme Rumeenia president kuulutas välja öö, äh, otsuse, millega öö, äh, ülem kogu eh, kiitis heaks Rumeenia osalemise Ameerika raketitõrjesüsteemis. nüüd peab veel parlament selle heaks kiitma. Eh, president ütles, et see kokkulepe ei ole suunatud Venemaa vastu. Eh, me oleme USA strateegiline partner Musta mere piirkonnas ning muutume sellega ka Euroopa julgeoleku tagajaks Äh, need välja, väljakutsed, mis praegu rahvusvaheliselt meie ees on, äh, tähendavad seda, et meie anname oma panuse äh, Euroopa Liidu liitlaste julgeolekusüsteemi tugevdamiseks ja ma loodan, et kõik tervitavad seda. suur tänu, härra Kurjanu ning üheks minutiks saab sõna proua Tantsila Elle n'est pas là Elle n'est pas présente No. proua Tantsilla, te ei ole siin. siis saab üheks minutiks sõna proua Skrileska. ma tänan. ma pean väljendama oma suurt muret selle üle, et poolakate olukord Leedus on hullemaks muutunud. Leedu on Euroopa Liidu liikmesriik, aga eh, nüüd on Poola vähemuse põhiõigusi hakatud rikkuma. poolakatel ei ole võimalik kasutada poola keelt ka territooriumil, kus neil on kompaktne esindatus. Eh, keelatud on kahes keeles, seal eh, sildid välja panna, eh, toimub lausa leedustamine ja kui eh, kinnisvara mm, tagastatakse, siis poolakaid seejuures diskrimineeritakse. nüüd küsimus on, kas me elame illusoorsete väärtuste Euroopas või reaalsete väärtuste Euroopas Eh, kas Euroopa Liit nüüd tõesti pigistab silma kinni sellise diskrimineerimise ees või siiski võtab mm, sõna? suur tänu ja nüüd saab sõna härra Pereiro Rodriguez. tänan, härra president. ma sooviksin eh, pöörata, pooldada tähelepanu poole, parlamendi poole eh, toetuse saamiseks Valencia linnas Hispaanias on ajalooline kalurite meremeeste kvartal, mida soovitakse hävitada urbaniseerimisplaaniga eh, pärast seda, kui kahekümneks aastaks on linnavalitsus ta hoolitusse, hooletusse jätnud. selle vastu on elanikud ja eh, kultuuriministeerium. samuti põhiseaduskomisjon ja ülemkohus on üritanud seda barbaarsust peatada kuid linn, eh, eh, eh, linnavalitsus on seda, e-, e-, e-, et see on seda ignoreerinud, ma paluksin, et selle linnaosa elanike palve toetuste järele et, et te ausutaksite seda toetust, et selline barbaarsus, selline õudus teoks ei saaks. tänan, härra Pereiju, järgmisena saab üheks minutiks härra Bussoi. săptămâna trecută am participat la reuniunea comisiei de eh, möödunud nädalal ma osalesin eh, Euroopa Liidu ja Moldova Vabariigi koostöökohtumisel ja oli väga julgustav näha seda, kuidas edenevad kahepoolsed suhted eh, Moldova Vabariigil Euroopa Liiduga on tublisti edasi liigutud ja see edasiliikumine on heaks signaaliks selle kohta, et Moldova Vabariik tõesti soovib ühineda Euroopa Liiduga. möödunud nädalal me mõistsime, et Moldova valitsusel on poliitiline tahe reforme edendada ja eh, ehitada üles tugev demokraatia ja tugev majandus. ma tervitan seda uut lepingut, mis sündis jaanuaris käesoleval aastal ning on vaja toetada selliste assotsiatsioonilepingute allakirjastamist ja viisarežiimi lihtsustamist. parlament Moldova ju toetab meie väärtusi ja me peame toetama Moldovat ka muude vahenditega, näiteks finantstoetusega võimalikult peatselt ning andma oma oskusteavet Moldovale erinevates sektoris, sellised, mis vajavad reformist nagu majandus- ja justiitssektor. ja järgmisena saab üheks minutiks sõna härra Tšernetski panie przewodniczący! niestety po raz kolejny ma tänan härra president kahjuks olen ma sunnitud järjekordselt rääkima poola vähemuse probleemidest ühes euroopa liidu liikmesriigis nimelt leedus kui riik on Euroopa Liidu liikmesriik, siis peab ta ju kinni pidama kõikidest normidest ja standarditest, mis valitsevad Euroopa Liidus, aga paraku Leedu puhul see nii ei ole. endiselt puudub leping Äh, Poola vähemuse piirkondades kahekeelsete tänavanimetuste tähistamiseks. on terve rida probleeme Poola koolide süsteemiga Leedus. Ähm, koole mm, haldavaid ametivõimud on nüüd vähendanud poolakeelsete koolide arvu saja võrra. Äh, ja mis puudutab muusika ja kultuuritegevust, siis ka see on piiratud. tegemist on tõesti ebavõrdse olukorraga äh, mõned vähemused Leedus saavad soodustusi ja ka rahalist toetust. nüüd on tõesti aeg tulnud, et leedukad äh, parandavad olukorda. üheks minutiks saab sõna härra Batten. Äh, härra president, täna õhtul ma olin vastuvõtul nimelt ühe kunstirühma üritusel ja möödunud ajal ma, möödunud aastal ma olin Londonis, nägin ka nende etendust ja väga tähtis on, et traditsiooniline Hiina kultuur jõuaks ka meieni. nimelt Hiina Kommunistlik Partei ja valitsus on teinud viimase kuuekümne aasta jooksul palju selle traditsioonilise Hiina kultuuri hävitamiseks. nüüd ma kuulsin, et nende etendused Rumeenias aprillis on tühistatud, sest Hiina valitsus nõudis seda. see on absoluutselt vastuvõetamatu, et et Rumeenia riik, kes väidab ennast olevat demokraatlik, annab järele kommunistliku türannia sellisele survele. ma teen ettepaneku see Shenyuni äh, rahvas äh, edendab kaastundmist, tolerantsust ja neid väärtusi ja mõni ime, et Hiina valitsus ja nii selle vastu on. ma tahan üles kutsuda, härra Pusek, teid, et me kutsume Shenyuni Äh, etendust andma ka siia parlamenti võimalikult peatselt. see oleks tõesti toetuse mm, ülesnäitamiseks, et me oleme Hiina demokraatlike aktivistide toetajad. aitäh, härra Pätson. ning üheks minutiks saab sõna härra Kelly. ma tänan, härra president, ma kasutan seda võimalust, et hukka mõista siin äh, Äh, selles kojas äh, seda asjaolu, et äh, Iiri passe kasutati ära hiljuti Hamasi liidri mõrvamise korraldamisel on üheksakümmend üheksa protsenti kindel, et Massaud on selle tapmise taga ja võlts Iiri passide kasutamine selleks, et sooritada mõrva kolmandas riigis on absoluutselt vastuvõetamatu. pärast seda, kui me tuhande üheksasaja kahekümne teisel aastal sõltumatuks saime, oleme olnud kogu aeg neutraalsed ning see kõik on talumatu. võltspatside kasutamine sellises olukorras on nüüd meie neutraalsuse ohtu seadnud ja samuti meie positsiooni ohtu seadnud Dubais. palun, härra president, see asi vajab uurimist ja kui Massad tõesti oli selle mõrva taga, siis eh, on vaja, et asjasse segatud riigid kuidagi heastataks neile tekitatud kahju. üheks minutiks saab nüüd sõna härra Kelly, kuid mitte sama, mitte Kelly, härra Kelly, see nüüd saab sõna härra Alan Kelly no.. Sorry, we'll get over this com- uh,, confusion eventually. küll me ükspäev selle segaduse ära klaarime Euroopa riigiabi reeglid tuleb tõsiselt ümber vaadata, peamine mure on see, et ma rääkisin eelmise volinikuga äh, sellest kahe tuhande, meie uus, äh, uued plaanid põhinevad kahe tuhande kaheksanda aasta andmetel. praegu on oluline tunnistada, et Euroopa majandus on oluliselt teistsuguses olukorras. toome vaid ühe näite, minu oma riigis on tööpuudus kasvanud kasvanud rohkem kui nelikümmend protsenti möödunud aasta jooksul, äh, seda siis äh, keskosas ja me ei räägi siin igal Limerick, Clare ja Temporary vajavad olulist äh, riigipoolset finantseerimist selleks, et stimuleerida esmast tööde, töökohtade loomist. isegi oluline pööre Iiri majanduses on aastad kaks tuhat kuus kuni kaks tuhat seitse oli nagu te-, eelmisel ajastul tuleksin liik-, tuletan liikmesmaadele meelde, et informeerida, informeerida komisjoni oma majandusolukorrast. seetõttu komisjoni seisukoht ei saa samaks jääda, kui olukord on muutunud. aitäh, järgmisena saab üheks minutiks sõna härra Tudur. doamnelor și domnilor eu cred că cel mai important dar pe care Dumnezeu l-a făcut omului mu daamid ja härrad, arvan, et parim kingitus, mille või and, mille Jumal on inimestele andnud, on koer. Prantsuse revolutsiooni ajal ütles üks äh, vang et mida rohkem ma inimesi tundma õpin, seda rohkem hindan ma koeri. koeri kiitis ka Lord Byron. mina esindan miljoneid äh, koeraarmastajaid oma riigis ja meid äh, šokeerib ähm, hulkuvate koerte suhtes äh, üles näidatud julmus ja Rumeenia külalisi šokeerib teedel surma saanud koerte hulk. me tahame muuta seadust mille parlament vastu võttis, millega lubatakse hulguvate koerte tapmine, kuid koerad on äh, jumala kingitus, kui on koerad, siis ei ole ussi ega rotte, nii et ma paluksin parlamenti üles kutsuda Rumeenia karla, äh, parlamenti kinni pidama Pariisi deklaratsioonist äh, kaheksakümne äh, üheksandal aastal ning äh, koerte massitapmine, massiline tapmine äh, Rumeenias peaks lõppema, me oleme kolmandas aastatuhandes ja peame nendest reeglitest kinni pidama. Senyor... järgmisena saab sõna härra Moltes gràcies, senyor president. Dear colleagues, I would like to denounce the situation of the Catalan and the aitäh, kallid kolleegid, ma tahan äh, hukka mõista Katalaania ja Hispaania seakasvatussektorid, hinnad on langenud ja mitu kuud on need olnud madalamad kui tootmiskulud. üks põhjuseid, miks nii toimub, on tänu sealiha impordile uutest riikidest. tihti jõuavad need impordid Euroopa Liitu ilma piisava kontrollita Euroopa äh, piiridel ja tolliasutustes liiga tihti rikuvad eh, need seakasvatajad toidukvaliteedi nõuded, mida nõutakse Euroopa seakasvatajatelt ja tundub, et sama saab toimuma eh, lähiaastatel. kasvavad nõudmised eh, looma heaolule, kuid Äh, kui puuduvad igasugused kontrollid kolmandatest riikidest sisse tulevale lihale. siin on tegemist selge ebaausa konkurentsiga, sellisel moel kaotab Euroopa oma põllumehed ja suurtootjad. ilma nendeta kaotab Euroopa ka olulise osa oma põllumajandusest ja toiduainetööstusest. see on mure, mida tahtsin teiega ja jagada. suur tänu, härra president! aitäh, härra Tremosa!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 kakskeelsed eh, kohanimed, mis on seal olnud paigas kakskümmend aastat, eh, kaotatakse ära koole. Poola keelt ei ole eh, poolakeelseid tähti ei ole võimalik kasutada ID-kaartidel ning konfiskeeritud vara Poola kogukondadele tagasi ei anta. William mis on äh, muusikaansambel, temale ei antud äh, rahastust, milleks neil on õigus ja kolm-neljast ametikohast on ära ka-, äh, kaotatud, poollakate õigusi Leedus tuleb austada vastavalt kultuurilisele mitmekesisusele. aitäh, härra Tomaševski, proua McKinnis! härra Tremeso, kui me räägime madalatest kulutustest eh, põllumajanduses, siis ma olen selle pärast väga-väga mures, nagu eh, paljud teisedki siin kojas. mind paneb aga rohkem muretsema komisjon ja see, kuidas nemad näevad põllumajandust eh, maapiirkondades ja too, toidunetööstuses aasta kaks tuhat kakskümmend strateegias on nad praktiliselt ära unustanud Euroopa Liidu selle olulise sektori ja kutsuksin komisjoni üles mitte ignoreerima seda olulist valdkonda ja ma väga loodan, et see ei kajastu selle seda, et seda sektorit ei peeta enam oluliseks, eriti kui vaatame Euroopa Liidu eelarvet. meenutan komisjonile, et põllumajanduse ja toidundussektor on eluliselt tähtis toiduga äh, kindlustamise, keskkonnakaitse jaoks ning töökohtade loomiseks maapiirkondades ning seda seisukohta peab kajastama ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat. ma tänan äh, noorte põllumeeste esindajaid, kes minu tähelepanu sellele juhtisid ja ma loodan, et komisjon võtab seda ka arvesse. aitäh, proua Mäkinis ja härra Tikan. Muchas gracias, señor presidente la începutul anului rata omajului în zona euro era de 10%. Suur tänu, härra president, aasta algusest töö eh, puudus Euroopa Liidus oli kümme protsenti ja kahekümne seitsmes Euroopa Liidu liikmes kokku üheksa koma seitse protsenti, noorte hulgas on see väga kõrge, kakskümmend miljonit äriühingut Euroopa Liidus, üheksakümmend üheksa protsenti nendest on VKE-d, kaks kolmandik tööjõust on erasektoris ja leiavad tööd just VKE-des. nii et ma palun, et komisjon ja Euroopa Liit võtaksid vastu meetmete paketi, mis toetab VKE-sid ja aitab neil majandus- ja finantskriisist jagu saada. ja peaks ka meetmed ette nägema, mis võimaldavad paremini luua VKE-sid ja Euroopa globaliseerusega kohanemise fond peaks samuti toetama ning seitsmes raam, teadusuuringute arendamise raamprogramm peaks samuti toetama neid meetmeid, et VKE-d tõesti pääseksid juurde Euroopa Liidu rahalistele vahenditele. ja mis puudutab nüüd põllumehi, siis peaksid olema valitsuse garantiid eh, nendele laenudele, mida võtavad VKE-d selleks, et et eh, nad saaksid laenu kätte. tänan ja nüüd saab sõna härra Papa-Nikolau. suur tänu. illegaalse immigratsiooni probleem on Kreekas veel tõsisem kui mujal Euroopa Liidus. ja seda sellepärast, et Kreekal on väga pikk rannajoon Kreeka valitsuse ettepanekud sellise probleemiga tegelemiseks on väga paradoksaalne. tegu on väga tõsise murega, see tähendab seda, et muutusi on vaja teha kogu Euroopa Liidus. kuid samas ei ei tähenda see seda, et tuleks tegeleda ainult illegaalsete immigrantide küsimustega, tuleks tegeleda kõigi immigrantidega. samas asüüli, poliitika, varjupaigad ja nii edasi, sellega peaks tegelema väga tõsiselt, et tegu ei oleks eh, avatud aknaga illegaalse immigratsiooni, eks tegu on Euroopa eh, probleemiga ja sellega peab vastusele leidma Euroopa tasandil. tänan ja nüüd saab sõna härra Ensiu. respectarea dreptului la intimitate a devenit în ma tänan. eraelu puutumatuse austamine on uus teema, kuid arvestades, et meil on nüüd IT-tehnoloogiad niivõrd levinud ja IT-tehnoloogiates on kasu väga paljudes valdkondades, aga häda on selles, et konfidentsiaalsus kannatab ning äh, isikuandmetele pääseb hõlpsasti ligi. me peame tagama, et kodanikel on õigus kontrollida, kui tema isik ju andmeid kogutakse, kasutatakse ja levitatakse. praegune andmekaitse ei ole, käib kaasas ajaga ega lahenda neid probleeme, mis meil on tekkinud. me saame väga palju signaale üldsuselt mis viitavad sellele, et eraelu vajab paremini kaitsmist ning on vaja õiguslikku alust sellele kaitsele minu arvates ei ole piisavalt õigusakte meil selleks, arvestades, millised uued väljakutsed meie ees seisavad. suur tänu. Ryan Siu ja järgmisena saab üheks minutiks härra Vlasak. pane predsedo, uplynulo viitse než pol härra president, nüüd on üle kuue kuu möödunud sellest pretsedenditust äh, sündmusest, et Kanada äh, uuendas viisanõuet ühe Euroopa Liidu liikmesriigi suhtes, nimelt Tšehhi kodanikele. põhjus oli selles, et äh, ookeani teisel poolel massiliselt hakkasid mustlased varjupaika paluma. aga meie ei vaata, kas tegemist on ukrainlaste, tšehhidega, vietnamlastega, kellega iganes, kas nad on afroameeriklased või mingist muust, muu etnilise taustaga. me järgime põhiõiguste hartat, mille kohaselt kõigil on ühesugused õigused. nüüd äh, Kanada on ettekäändeks seadnud äh, mustlased ja ühe etnilise rühma pärast on nad nüüd muutnud viisatingimusi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 toimus äh, seisvast äh, naftatöötlemistehasest suur äh, naftaleke, tegemist on tohutu katastroofiga, tuhanded kuupmeetrid mm, naftat voolasid jõkke ja nüüd on juba see leke Kapo jõeni levinud ja edasi Aadria suunas. tegemist on erakorralise ja väga pakilist lahendust nõudva olukordaga. Lombardia piirkond on juba palunud, et välja kuulutataks erakorraline olukord seal. ja nüüd ma palun teid, härra president, et Euroopa Liit samuti peaks sekkuma ja koordineerima jõupingutusi selles ohtlikus piirkonnas. kogu Puu jõe valgala on praegu sellest mõjutatud on vaja rahalisi vahendeid selleks, et see väga äh, suur piirkond taastada õnnetuse tagajärjel. järgmisena saab üheks minutiks sõna proua Carvalho. suur tänu teile, härra president regionaalne ebavõrdsus on endiselt suur väljakutse kogu Euroopa Liidu jaoks, sellega seoses ühtekuuluvuspoliitika peaks toetama vähem arenenud piirkondi. sellega seoses e, on väga oluline näiteks meie Läänemere strateegia ja Donau strateegia. see aitab parlamendil ühtlasi e, käivitada ka Äh, aruteluprotsessi teiste selliste regionaalpoliitikate äh, väljatöötamiseks. see võiks puudutada näiteks Madeira saart, äh, Kanaari saari ja Rohelise Neeme saari. see peaks parandama näiteks kommunikatsioonisüsteemi, kaitsma keskkonda, suurendama arengut, looma töökohti ja samuti suurendada julgeolekut ning võist-, võitlema ka eh, illegaalse immigratsiooni vastu. see tähendaks seda, et Euroopa peaks tegelema pisut ka oma Atlandi poolega ja tegelema ka Aafrika probleemidega. suur tänu teile, järgmisena saab üheks minutiks sõna härra Alvis. tänu, härra president, ma sooviksin rõhutada seda, et saare piirkondades on lennutransport tõesti ainuke võimalus ligi pääseda ning äh, need sõltuvad tihtipeale sellest, kui palju on reisijaid ja kui palju on kaubavedu. Äh, äh, see on oluline näiteks lennufirmadele, et garanteerida nende konkurentsivõime. samas aga Soori saared ei ole lennufirmade jaoks eriti atraktiivsed. tulemuseks on see, et hinnad on kõrged ja see tähendab seda, et on probleeme elanikkonna transpordiga ning samuti ka turismi arendu, arenguga. ja see tähendab seda, et majanduse areng on pärsitud. tegu on ol olulise küsimusega, millest peaks rääkima praeguses kriisiolukorras. peaksime garanteerima, et äh, teeme endast, kõik endast oleneva, et turg hakkaks toimima ning et need piirkonnad äh, jääks äh, nendesse nimekirjadesse, mis aitavad konkurentsi su äh, võimet suurendada. nüüd saab sõna härra Sikirski. ministrów i polityków ogłosiło już koniec kryzysu w europie to jednak nadal zmagamy się z jego negatywnymi. suur tänu väga paljud majanduseksperdid väga paljud poliitikud on väitnud et majanduskriis on juba lõppenud, kuid samas äh, andmed, ametlikud andmed on siiski väga äh, murettekitavad. Euroopas on üle kahekümne miljoni töötu. see tähendab aga seda, et äh, meil on vaja teha jõupingutusi pikemas perspektiivis. praeguse hetkeni on, ähm, pole tehtud piisavalt noorte seas on tööpuudus väga suur, üks viiest noorest on töötu, sellel on nagu sotsiaalselt väga tõsised tagajärjed, see toob kaasa alkoholismi, narkosõltuvuse, samuti ehm, destruktureeritud perekondi ning suurem on ainult kõrg, ehm, kuritegevust. meie jõud peitub meie, ehm, meie siseturus, see on meie trump me peame lihtsustama majandustegevust, et luua tegelikult toimiv majandusturg. tänan, järgmisena saab üheks minutiks sõna ja saab sõna härra Tarasescu. domnule președinte, din cauza expirării standardului de bune practici. tänan, president. kuna hea eh, tootmistava eh, määrus aegus selle aasta alguses, ei ole eh, üks, ühel Rumeenia ette, ühel Rumeenia ettevõttel enam eh, õigust eh, vaktsiine turustada. meetmed võeti kasutusele koos rahvusliku meditsiiniagentuuriga saab Ehm, aprilli teises pooles see ettevõte oma autoriseeringu tagasi, ärgem unustagem, et eh, sellise olulise instituudi tegevuse pärssimine eh, on väga ohtlik. ma arvan, et on väga tähtis, et Euroopa institutsioonid kontrolliks rangemalt selliseid olukordi, et tegevuse katkestamist Euroopa tasandil tulevikus ära hoida. suur tänu!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 kas homme vist ei ole võimalik jätkata äh, kõnelejate nimekirja järgselt edasi kõnelemist, peaks ju kasutama järgmised kriteeriumid, kõigepealt need, kes soovivad rääkida täiskogu ning lõpuks, kui palju äh, kõneaega kellele igaühele hakatakse, sest kokkuvõttes president ei ole mitte see, kes äh, otsustab, kes äh, meist sõna saab, eks vaatame, mis homme toimuma hakkab. ma arvan, et, äh, et on teisigi kolleege, mis meiega nõus on, kahte kriteeriumit peaks kasutama, peaks arvesse võtma kõneaega, mis igaühele on eraldatud ning samuti ka seda, kui äh, pikalt on sõna saanud eelkõnelejad. suur tänu teile. see kriteerium, mida meie kasutame, nagu te väga hästi teate on tasakaalustatud kõneaja jagamine erinevate poliitiliste fraktsioonide vahel. et seda võttes arvesse fraktsiooni suurust ja samuti eelistame ka neid, kes ei saanud sõna möödunud kordadel. Need on need kriteeriumid, mida me arvesse võtame. palun, palun. aitäh ma ei ole täna sõna saanud, kuid mitte ükski roheline pole sõna saanud. teistest fraktsioonidest äh, on saanud viis kuni viisteist inimest sõna, no kuulge. seda ma teile just enne ütlesin. meie, teie fraktsioonilt oli kolm sõnasoovijat ja kõik need sõnasoovijad olid juba sõna saanud eelmisel äh, täiskogul. sellega seoses me rakendasime äh, seda kriteeriumit, et tasa, tasakaalustatult ja seda natukene aega jagada. nii, nii et palun jätkame nüüd, järgmine päevakorrapunkt Pu, jah. kriteerios, los elige usted, los elige kriteeriumid, kes need paika paneb, kas teie või teenistused, kas nad on üldse kuskil kirjas? de diputados que han solicitado la eh, kõigepealt eh, kodustatakse nimekiri eh, nendest, kes sõna soovivad, siis me vaatame nimekirja neist, kes on viimane kord sõna saanud vastavalt artiklile sada viiskümmend. nii et seda informat-, sellele informatsioonile põhinedes, nagu te ise nägite, anname sõna kõigi fraktsiooni esindajatele ja äh, juhtus niimoodi, et need kolm sõnasoovijat frak-, Roheliste fraktsioonist said sõna juba möödunud täiskogul ja sellega seoses neid nad ei olnud eelisolukorras. ja niimoodi need asjad käivad. ehk siis üritame teha kõik selleks, et kõik saaksid sõna vastavalt äh, sellele, kui kaaluka fraktsiooniga on tegu ning äh, eelistame neid, kes möödunud äh, täiskogul sõna ei saanud que puede ser muy razonable see võib-olla oli väga mõistlik, kuid seda pole üheski, seda pole ka kodukorras ega kuskil mujal kirjas. juhatus tõlgendab vastavalt oma pädevusele, kuidas seda, kuidas kõige paremini e, täiskogu juhtida, et e, asi oleks õiglane kõigi suhtes. Yes. Could I ask please, Mr President? kas ma võiks paluda, härra president? kas ma olen nimekirjas? kas ma olen nende nimekirjas? kas ma olen äh, nende nimekirjas, kes sõna soovisid ja kes möödunud nimekirjas, äh, möödunud täiskogul sõna said, kes, mis, kuidas ta nimi on? ma informeerin teid. Te olete proua Paljadelli. Teie olete sotsialistide nimekirjas. jaa. E, sõna saate vastavalt sellele, mis järjekorras te olete täna sõna küsinud. ehk siis e, selle järgi, kuidas, millal te sõna taotlesite, me andsime sõna neil, said sõna kuus e, teie fraktsiooni liiget ja teie olete number millistel alustel, küsib kõneleja. kronoloogilistel alustel. kronoloogilistel alustel, see tähendab, kronoloogiline, see tähendab ajastust. ja teie olite selles nimekirjas üheksas. hea küll, tänan. To... nii et palun, lubage mul nüüd selle täiskoguga edasi minna. ma juba rääkisin teile, millised kriteeriumid on, mis te veel tahate? ainuke probleem on selles, et oleks õiglane teada algusest peale, kes sõna saab, kell on kümme ja me jääme lihtsalt mitte millegipärast siia, sõna me ei saanud. me peaksime teadma kaks tundi varem, et me teaks, kes sõna saab ühe minuti kõnede ajal. suur tänu teile okay.. We'll võtame teie ettepanekud arvesse president, um... president, see ei ole teie sõnum, kuid see on täielik jama. me oleme siin oodanud tundide kaupa selleks, et sõna saada, kell on juba kümme õhtul. meile e, antakse aega ühe minuti kõnede pidamiseks. meil peaks olema võimalik sõna võtta olulistest küsimustest, mis puudutavad regioonidest. meile ei meeldi see parlament aga me võiks vähemalt siin sõna saada. me ootasime, istusime ja me ei saa isegi sõna, see on jama. meie eh, kodumaal eh, Suurbritannias on kõigile kõrini, sest me ei saa kaitsta oma kodanike õiguseid, see on jama. Öelge seda härra Borrosole. ma olen ammuti öelnud, et see on farss. me istume siin kell kümme õhtul, siis meil peaks olema vähemalt võimalik sõna saada olulistel, eh, olulistes küsimustes. viige see oma šefide juurde, see informatsioon. Eh, suur tänu, ma sooviksin teile öelda, et, et Barroso on komisjoni ja mitte parlamendi president se invece di fare tutte queste discussioni avessimo avuto la possibilità di fare selle asemel, et eh, seda arutelu siin pidada oleks, meil oleks võimalik eh, sõna saada, oleks saanud eh, saadikud, selle asemel, et siin see vaidlus maha pidada. meie kõik esindame siin oma valijaid ja üks minut on isegi väike aega. minu meelest seda nimekirja niimoodi piirata on väga arrogantne. olukord on väga selge. meil on pool tundi ühe minuti kõnede pidamiseks ja me peame selle poole tunniga hakkama saada. Teie eh, palute sõna eh, ja see tähendab seda, et sõnapalujaid on palju rohkem, kui neid, kes tegelikult sõna saavad. ja juhatus eh, järgib rati-, ratsionaalseid ja võrdseid printsiipe, mis on meie, mis on meie poolt paika pandud. ja mina teen ettepaneku, et oleks võimalik kuidagi paika panna see, kui palju umbkaudselt ehm, teist võivad sõna saada, et vähendada nende inimeste arvu, kes eh, siin ootama peavad. nii et teeme seda eh, hea tahtega ja teeme seda nii hästi, kui suudame. suur tänu ja nüüd eh, jätkame, sest vastasel korral me istume siin hommikuni ja räägime sellest samast asjast. nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti juurde ja me räägime äh, raskest looduskatastroofist Madeiral. ja sõna saab kõigepealt esimesena komisjoni nimel volinik Ottinger. Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete! härra president.